president on vastavatelt Saksa ametitelt saanud äh, palve Wolf Klints nim-. Effect from the sixth of November two thousand fifteen. <laughs> ametisse nimetada Mihhail Toireri asemel ning proua Nadja Hirš. siin ilmselt on nüüd aastat kaks tuhat seitseteist ja ka proua Nadja Hirsi valimine ning härra Širdevani valimine ja härra Jörg Moiten, kes asendavad Aleksander Graf Lambsdorfi, mis ta, härra Fabio De Massi ja proua Beatrix von Storzi. ja see hakkab kehtima kaheksandast novembrist kaks tuhat seitseteist ning tervitan meie uusi kolleege ja juhin tähelepanu sellele, et nad nad võtavad koha sisse parlamendis ja vastavates komisjonides kõikide volituste osas